Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. El primer punto del. del, del... ma arvan, et me võime alustada eh, ning alustame täna hommikuse esimese päevakorrapunktiga, eh, mis on tehnilise eh, iseloomuga raport. see puudutab krediidikorraldusi ja eh, see on eh, määruse üheksa kaks neli murd kaks tuhat üheksa muutmine ja annaksingi sõna raportöörile, palun, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud eh, esimees, siin ei ole väga palju inimesi kohal, aga vähemalt kolm minu variraportööri on siia jõudnud ja seetõttu ma arvan, et me võime ka alustada. suur aitäh suurepäraste muudatusettepanekute eest, neid on kokku sada nelikümmend neli, äh, siin on tehtud äh, põhjenduspunktidele ettepanekuid ja artiklitele samuti, ma ei hakka kõiki neid nüüd ükshaaval läbi vaatama, aga tahaksin rõhutada mõnda neist äh, ja tahaksin öelda seda, milliseid kompromisse võiks leida. mis puudutab põhjenduspunkte üks, siis väga paljud tahavad väljendada oma muret selle üle, et üleminek sepale peaks tooma kaasa üldist sisse hinnatõusu makseteenuste kasutajatele üldiselt ning tarbijatele eriti äh, tegelikult tuleks kohaldada põhimõtet, et mm, makseteenuste hind ei tohiks suureneda, kui tarbijaks on äh, tarbija. muudatused äh, üheksakümmend seitse ja üheksakümmend kaheksa ning sada üksteist, mille on esitanud Kiigold põhjenduspunktile kolmteist ning muudatusettepanekud Äh, artiklile kolm, äh, mille on samuti äh, Kiigold ja Klute esitanud, tegelevad selle hinnamurega. mina saan asjadest aru nii, et põhjenduspunktis on kõige õigem koht äh, see sõnum välja saata ja mitte artiklites ja seetõttu me peaksime minu arvates seda just siin selgelt välja ütlema, nimelt et meie oleme mures hinnaküsimuse pärast ning äh, see on signaal, mille me saadame välja pankadele ja mille me saadame välja komisjonile. tegemist on millegagi, mida äh, peame käsitlema põhjenduspunktides ja mitte artiklites sama ähm, puudutab ka põhjenduspunkti viis, mis äh, puudutab SEPA juhtimismehhanismi. on muudatusettepanekuid artiklile neli tehtud, äh, näiteks sada nelikümmend kolm, sada nelikümmend neli, sada viiskümmend, sada nelikümmend viis, kakssada viisteist, kakssada kaheksateist, mis äh, tahavad panna paika sõltumatu Euroopa Standardiseerimisameti EPC asemel äh, Eh, mis vastutaks tehniliste standardite eest eh, ning ka sõltumatu eh, orga-, organi SEPA juhtimiseks. ja see on samamoodi selge signaal, mille me komisjonile peaksime välja saatma ning selles osas võiksime jõuda kompromisstekstini. aga need soovid ei ole konkreetsed selleks, et selle määruse artiklitesse sisse võtta aga ma arvan, et eh, see võiks olla see ebamääruse järgmiseks sammuks eh, selleks, et komisjon eh, peaks mõtlema sellele, et sepa juhtimiseks oleks selline sõltumatu organ olemas. ma arvan ka, et selle küsimusega peaks samamoodi tegelema põhjenduspunktides ja mitte artiklites. ma olen püüdnud kompromissi välja töötada selleks, et võtta arvesse neid muudatusettepanekuid, mida on tehtud artiklitele, selleks, et need põhjenduspunkti sisse viia põhjenduspunkt üksteist. Äh, Sofi Infeld äh, on esitanud hea muudatusettepaneku sada seitse ning äh, Shantis on esitanud samuti hea ettepaneku sada üheksateist ning see puudutab põhjenduspunkti kaheksateist ka, aga mina paneksin selle siia, sellepärast et selle küsimusega tegeletakse just siin. Need kaks põhjenduspunkti rõhutavad ka, kui oluline on SEPA-ga seotud infokampaania teenusepakkujatele ja avalikkusele teenusepakkujad on ka samamoodi nende kampaaniate eest siis vastutavad, see on ääretult oluline, äh, kui me äh, tahame sebale head üleminekut, äh, selle eeltingimuseks on see, et tarbijad peavad olema teadlikud seba toodetest ning see on midagi, mida me rõhutame ja millega seoses me tahame välja saata väga selge signaali just siin põhjenduspunktide osas nüüd põhjenduspunkt seitseteist A, see on uus, see on muudatusettepanek sada kaheksateist, tahab tagada selle, et pädevad ametivõimud tagaksid selle, et äh, vanad mandaadid kehtivad ka SEPA mandaatidena. see on küsimus, millega tuleks tegeleda liikmesriikide tasandil. see on midagi, äh, mida me saame reguleerida seadusandlikult äh, Euroopa Liidu tasandil, aga see on midagi, millega tuleb tegeleda tegeleb ta kindlasti liikmesriigi tasandil. ja ma arvan, et äh, artikkel viis osas tehtud muudatusettepanekud, mis puudutavad äh, vanade äh, mandaatide üleminekut SEPA mandaatideks, muudatusettepanek sada kuuskümmend viis, sada seitsekümmend kaks, sada seitsekümmend kolm, sada seitsekümmend neli Feberilt, Pulmanilt ja Klintsilt, on äh, ettepanekud, äh, mis tegelikult äh, peaksid kuuluma põhjenduspunkti seitseteist ja ma tahaksin siinkohal tekstiga välja tulla, see on midagi, millega tuleb põhjenduspunktides tegeleda. see on tegelikult kõik, mida ma põhjenduspunktide kohta tahtsin öelda ja nüüd lühikesed kommentaarid ka artiklite kohta. artikkel üks, mis puudutab direktiivi reguleerimisala, vabandust, määruse reguleerimisala parandab ennast kõneja muudatusettepanek sada kakskümmend viis, sada kakskümmend kuus, sada kakskümmend seitse Paltsilt, Klintsilt ja Kiigoldilt ja kaheksateistkümnes muudatusettepanek minult eh, tahavad eh, jätta välja suuremahulised maksesüsteemid selle reguleerimisalast ja ma arvan, et me suudame leida kompromissteksti selles osas, mis puudutab artiklit kaks eh, mõistete osas siis äh, väga paljud äh, muudatusettepanekud selgitavad neid äh, definitsioone ning ääretult oluline on määratleda ära mandaadi mõiste nagu sada kakskümmend kolm muudatusettepaneku põhjenduses öeldakse sada kolmkümmend neli, sada kolmkümmend viis, sada kolmkümmend kaheksa äh, muudatusettepanekud äh, räägivad ka sellest äh, ja ma usun, et me suudame jõuda ühisele definitsioonile, mõiste definitsioonile. artikkel neli A, mis on uus artikkel, seal on ära toodud põhinõudmised, muudatusettepanekud McCarthy't, Paksuselt, minult ja Burmanilt hõlmavad tarbijakaitseklausleid ja siin võib leida ka kompromissteksti nende muudatusettepanekute vahel. ma tahaksin äh, kon-, tarbija äh, õigusi puudutava muudatusettepaneku äh, mis on äh, ära toodud mitmed, mitmetes muudatusettepanekutes, mille on esitanud Kiigold ja Pullmann, tahaksin panna selle kõik sellesamasse konteksti, sest need puudutavad kõik tarbijate kaitset mil määral äh, on äh, mõistlik äh, tagasimakseõigusi siia sisse panna, on midagi, mida peame mõtlema, sellepärast et praegusel hetkel on väga palju teenuseid, mida saab veebipõhiselt esi-, pakkuda, näiteks tuleb mõelda, kuidas raha tagasi maksta näiteks siis, kui teenus on juba kasutatud ma arvan, et me peame mõtlema siinkohal seda, eh, kuidas seda eh, tagasimakse küsimust eh, kõige õigemalt sõnastada. artikkel viis, see on väga oluline artikkel, sellepärast, et siin on pandud paika lõppkuupäev SEPA-le üleminekuks ja ma tahaksin öelda, et kõik need muudatusettepanekud, mille saadikud on teinud, toetavad seda, et otsearveldustel ja krediidikorraldustel oleks ühtne lõpptähtaeg üleminekuks kakskümmend neli kuud äh, kuni kuuskümmend kuud äh, on tähtajana ära toodud erinevates muudatusettepanekutes, ma tervitan Langeni muudatusettepanekut sada viiskümmend üks, Pullmani muudatusettepanekut sada viiskümmend viis, äh, sest et nemad toetavad realistlikku joont. komisjoni algtekst võib olla veidi liiga ambitsioonikas kaheteistkümne ja kahekümne nelja kuise mm, tähtajaga riiklikele kavadele ähm, ja seetõttu ma arvan, et SEPA krediidikorralduste, SEPA otsearvelduste tähtaja edasilükkamine kahekümne neljale kuule on juba tegelikult kompromiss. Euroopa Parlament on oma kahes resolutsioonis kutsunud üles panema paika kiire lõpptähtaja, mis ei peaks olema kaugemal kui äh, kolmekümne esimene detsember kaks tuhat kaksteist äh, ja seda siis pidada silmas SEPA instrumente. Äh, nõukogu seisukoht äh, kaks tuhat kaksteist eh, krediidikorraldustele ja kaks tuhat neliteist eh, otsearveldustele on samamoodi eh, raporti eelnõu vaimus. ma loodan, et ma jõuan kompromissile nendega, kes toetavad kiiret lõppkuupäeva. nüüd artikkel kuus, see tegeleb mitmepoolsete vahendustasudega ja sada seitsekümmend kaheksa kuni sada kaheksakümmend kaks muudatusettepanekut tegelevad sellega ning ertehingute vahendustasud sada kaheksakümmend kolm kuni kakssada neli muudatusettepanekut käsitlevad seda siis. komisjoni ettepanek on äh, viia sisse kulupõhised äh, tasud eh, R-tehingutele ning eh, komisjon eh, keel, tahaks keelustada mm, tehingute tasud, aga vahendustasusid tahetakse tegelikult säilitada suuresti, sest et erinevates liikmesriikides on turud erinevad, on kommertspangad, kellel on ettevõtjad klientideks ja samas on panku, kellel on eratarbijad enamuses osas klientideks Ähm, ma arvan, et me peaksime lähenema sellele küsimusele selliselt, et äh, pankadel oleksid, oleks võimalus äh, kohaldada uue korraga äh, ning et tasud oleksid võimalikult ühtsed kõikides liikmesriikides, et kõigil oleks võrdsed võimalused. muudatusettepanek sada seitsekümmend kaheksa on väga hea muudatusettepanek selleks, et selgitada seda, et mitmepoolset vahendustasu tuleks kasutada üleminekuperioodil ainult siis ja seal, kus seda siiani on kasutatud ma pooldan seda, et äh, mitmepoolsete vahenditasude mudelit vähendada, aga see on küsimus, mida me peame kindlasti lähemalt uurima. artikkel seitse muus, muudatusettepanek kakssada viis, kakssada kuus, kakssada seitse, Kliigon, äh, Kliigoldilt, Klantsilt ja Langenilt ning äh, põhjenduspunktile kuusteist tihtatud muudatusettepanek tegelevad ELV küsimusega ning mina olen teinud ettepaneku viieaastaseks äh, tähtajaks, äh, mille jooksul tuleks välja töötada äh, siis alternatiivid. ma loodan, et Saksa kolleegid seda ettepanekut ka toetavad. artikkel seitseteist muudatusettepanek kakskümmend, kakssada kakskümmend kolm ning kakssada kakskümmend kuus Danuta Jatsovjeskalt Äh, tema ettepanek on äh, pikem periood sepale üleminekuks nendele liikmesriikidele, kes ei kasuta praegusel hetkel eurot oma valuutana. ja võib-olla oleks äh, hea liikuda nõukogu seisukoha suunas nende kuupäevade osas ja suur aitäh, Danuta, teile selle nende heade muudatusettepanekute eest. nüüd äh, muudatusettepanek seitseteist, liikmesriikidel peab olema äh, aega selleks, et teenusepakkujad saaksid äh, riiklikele maksetele ja tehingutele pakkuda alternatiive selleks, et tarbijad saaksid kasutada B-bani, IBAN-i asemel selle ka ei tohi kaasneda lisakulutusi tarbijatele. ma loodan leida Feberiga kompromissi siinkohal, eh, tema muudatusettepanek sada kuuskümmend neli, eh, Kiigolt sada kuuskümmend kuus, eh, Shantis kakssada kakskümmend viis ja veel ühe kolleegi muudatusettepanek on esitatud samal teemal ja ma loodan nende osas siis jõuda kompromissile Need muudatusettepanekud toovad esile tarbijate õiguse nendele teenustele äh, ilma lisakuludeta. ja lõpetuseks äh, siis äh, lisa, äh, seal on ära toodud tehnilised nõuded ainult, muudatusettepanek kakssada kolmkümmend üks ja kakssada kolmkümmend kaks ning kakssada kolmkümmend seitse minult Paltsilt, Langelilt ja Klutelt tahavad tagada selle, et maksja äh, konto IBAN-it ei esitata makse saajale automaatselt ja ilma maksja nõusolekuta. ja seda selleks, et tagada, et pangakonto number äh, ei, pangakonto numbrit ei esitata, kui maksja sellest teadlik ei ole ning kui ta ei taha oma pangakonto numbrit avaldada. Need olid siis kommentaarid, mida ma tahtsin nende muudatusettepanekutega seoses teha, ma ootan pikisilmi kommentaare teie poolt äh, selle kõige kohta. mis puudutab nüüd ajakava, siis ma äh, loodan äh, kompromisstekstid äh, valmis saada selle nädala lõpuks ja kui need valmis on, siis ma saadan teile need e-posti teel laiali, selleks et me saaksime esmaspäeval, teisipäeval alustada läbirääkimistega ja loodetavasti järgmisel nädalal me oleme oma tööga valmis, et me saaksime hakata hääletama sellel järgneval nädalal. suur aitäh! suur aitäh, Saari, annan nüüd eh, sõna Äh, härra Padarile. raportööri väga avatud ja kaasava koostöö eest. ja nüüd raportist ja esitatud muudatustest endast. Äh, esiteks, mul on hea meel, et osapooltest nõrgima eratarbijate huvide kaitsmine on olnud pidevalt arutelude keskmes korduvalt on kasutatud väljendit et kodanikud pole ju neid muudatusi soovinud või algatanud ning kohandumine nendega ja võimalikud kaasnevad kulud peaksid olema hästi tarbijasõbralikud ja vastavad muudatusettepanekud on ka fraktsioonide üleselt tehtud. sellele vaatamata kutsun ma kolleege üles mitte liigselt sekkuma turumajanduse põhi põhiprintsiipidesse ning mitte institutsionaalseid hindasid reguleerima see oleks ju tegelikult samm tagasi. teiseks kordan oma algset positsiooni et sepale üleminekul on mõistlik rakendada ühte lõppkuupäeva millal jõustuvad sepa niinimetatud põhiinstrumentide krediitkorraldus ja otsearveldusreeglid. üks kuupäev on selgem ja kuluefektiivsem ning võimaldab vältida erisusi muudatusettepanekutest johtuvalt on näha et siin on oodata huvitavaid arutelusid. kolmandaks usun et sellele majale kui demokraatlikult valitud kojale on oluline ka protsessi objektiivne jälgimine ja kontroll on oluline et sepa nõukogu oleks avatud kõikidele osapooltele ja siinkohal oleks meil paslik vastavasisulisi ettepanekuid toetada. neljandaks head kolleegid olgem eurooplased ja vaadakem protsessi kaugemast perspektiivist kui vaid oma valimisringkond kahju on kui head initsiatiivid takerduvad valimislubadustesse ja ennatlikesse ennatlikesse väljaütlemistesse tänan teid väga señor Padar, tiene ahora la palabra la señora Sofía Infeld. Suur aitäh ja proua Sofi Infeld In, in random... suur aitäh. Äh, ma teen nüüd äh, juhuslikus järjekorras kommentaarid selle kohta, mida raportöör ütles. kõigepealt ma tahaksin tänada teda äh, selle eest, et ta on väga kolleege kaasavalt tööd teinud. kõigepealt, mis puudutab lõppkuupäeva, siis minu fraktsioon toetab äh, kõige ambitsioonikamat äh, lõppkuupäeva, mille osas me jõuame kokkuleppele, kui see on kakskümmend neli kuud, siis see on kakskümmend neli kuud, aga äh, ma arvan, et äh, see lõppkuupäev peaks olema ühtne ja me peame alati meeles pidama, et kui inimesed kurdavad, et see on liiga vara, see on liiga ruttu, et tegelikult kogu see protsess sai alguse juba kümme aastat tagasi. ja seetõttu liikugem edasi mis äh, puudutab teisi küsimusi, mida te tõstatasite, siis äh, hinnatõus, äh, ma olen teiega nõus, et seda võiks mainida põhjenduspunktis, aga kindlasti mitte artiklites. ma ei poolda kümneaastast pealesunnitud hindade külmutamist. see ei ole siseturul normaalne ma arvan, et on teisi viise, kuidas hoida ära ebasobivat hindade tõusu, mis puudutab äh, ähm, Äh, järgmist küsimust, siis ma arvan, et me ei peaks uut äh, organit looma. mina olen esitanud muudatusettepaneku, mis puudutab äh, EPC ülesehitust, struktuuri, võib-olla me saaksime seda vaadata selle asemel, et luua veel üks uus organ ja me ei ole veel päris kindladki, mida see organ tegema peab hakkama ja kuidas tegutsema hakkama mis puudutab nüüd järgmist asja, siis mina olen esitanud muudatusettepaneku, mis puudutab teabekampaaniat mina pooldan tegelikult seda, et me hakkaksime teavitama kasutajaid niipea kui võimalik. tegelikult me oleks pidanud selle tööga juba eile alustama. tegelikult ei peaks olema üldse vajalik sellekohaseid muudatusettepanekuid esitada Äh, sest et tegelikult ei ole midagi, mis takistaksid pankadel juba täna oma tarbijaid teavitamast, äh, selle asemel, et äh, kaitsta neid vaeseid kasutajaid selle eest, et nad ei, isegi ei tea, et uus süsteem to toimima hakkab. Ähm, praegu on juba aasta kaks tuhat üksteist, see on mõeldamatu. mis puudutab uusi mandaate, siis ma mõistan, et siinkohal on võimalik jõuda kompromissile, mis aitab eriti just Saksamaal probleemidest üle saada mis nüüd puudutab äh, MIFE, siis äh, mina olen esitanud äh, muudatusettepaneku, mis ma loodan, aitab jõuda lahenduseni, kompromissini. mina tegelikult toetaksin komisjoni pigem siinkohal ning toetan keelustamist teatud konkreetsest kuupäevast alates, sest et praegune korraldus aegub siis mis tahes äh, üleminekukuupäev, millega meie välja tuleme nüüd, on tegelikult praeguse kokkuleppe pikendamine ja kui me äh, äh, ei toeta komisjoni selles küsimuses, siis ma arvan, et me peaksime selle üleminekuperioodi võimalikult lühikesena paika panema ja ma tahan, et see oleks lühem kui see, mis raportööri poolt on ette pandud. mis puudutab ELV-d, siis mina tahan, et te toetaksite minu kolleegi härra Klintsi poolt tehtud ettepanekut, mina ei näe mingit põhjust viieaastasele üleminekuperioodile, ähm, mina ei ole kuulnud mitte ühtegi veenvat argumenti selle toetuseks. ja lõpetuseks veel üks märkus, te mainisite siin äh, seda, et sisestada mõiste äh, tarbija võib-olla oleks üksikkasutaja parem mõista äh, kui ettevõtjad ja mm, tarbijad, sest et ka VKE-d on näiteks tarbijad äh, ja arvatavasti on nemad just uue süsteemi peamised tarbijad ja seetõttu võib-olla üksikkasutajad oleks parem mõiste siinkohal, aitäh. suur tänu, Sofi härra Epping. ei ole kohal, järgmisena Sven Kiigold. mul on jäänud mulje, et paljud võtmetähtsusega küsimused on jäänud samaks, kuigi me oleme neid korduvalt arutanud, kuid nüüd on huvitav ära kuulata Äh, nende arvamust, kes ei olnud variraportöörid. sest variraportööride seas mulle tundub, et eraldi liikumist ei olnud, teisalt ma tänan, et te võtsite arvesse mõningaid küsimusi, kuid võtmetähtsusega, kriitilise tähtsusega küsimustes oleme me siiski takerdunud teatud probleemidesse. ma usun, et see sissejuhatav osa lisaks sellele, et me räägime ühest lõppkuupäevast ja et see peaks olema varem kui hiljem, on seisukoht, mida me jagame. ma isiklikult arvan, et selles osas on võimalik leida üsna lai konsensus. mulle tundub see kummaline ja ma väljendan oma arvamust ka koordinaatorina, sest väga paljudes teistes küsimustes on meil olnud palju poliitilisi erimeelsusi, aga tehniliste raportide osas on meil alati õnnestunud kokku leppida. aga selles küsimuses me oleme nagu nõiutud meil on tekkinud mingisugused sisemised sõjad, sakslased võitlevad oma asja eest, prantslased teiste asjade eest. ja siis on need vaesed soomlased, raportöör, kes püüab kõiki äh, omavahel lepitada. ja sellisest töökorraldusest me peaksime loobuma. mul on selge, et ühtne turg vajab sellist süsteemi ja kuigi eksisteerivad erinevad traditsioonid, siiski keegi ei ole vastu sellele põhimõttele, et me peaksime liikuma ühtse süsteemi suunas. kuid on neid, kes tunnevad muret sellepärast, et need eelised, mis olid vanadel riiklikel süsteemidel, kaovad ära, kui toimub üleminek SEPA süsteemile. miks me ei saa siis kinnitada kasutajatele, tarbijatele ja teistele osapooltele, kes sõltuvad sellest süsteemist, et nad ei jää ilma nendest eelistest. ja tavaliselt kui saavutatakse ähm, mastaabi ökonoomika efekti, siis ei peaks ju kaduma eelised. seega seda me peaksime lootma. ja mul on tõsiseid probleeme meie töökorraldusega ja ma arvan, et me peame koos laua taga istuma, pead kokku panema, mitte ainult variraportöörid, vaid kinniste ukse taga ja veel kord need asjad läbi arutama. ja mulle tundub väga kummalik kui lõpuks kujuneb imelik äh, enamus, mida on väga raske arvutada ja seda põhjusel, et me ei suuda kokku leppida nendes tehnilistes küsimustes. ma tahan juhtida tähelepanu ühele suurele probleemile. Te mainisite ka seda tagasimakse õigust. selleks, et kõik need volitused jääksid kehtima ka tulevikus inimesed, kes on endaga liitunud, peavad omama samasuguseid õigusi siis, kui neil on praegu. sest kui te ütlete, et et see probleem saab olema uudne, et te olete äh, võib-olla äh, allkirjastanud volituse ja te olete selle volitualasul juba toodet ära kasutanud, see ei ole midagi uudset äh, internetikeskkonnas. ma toon teile näite. kui te ostate midagi, te sööte selle ära Teil ei ole vaja interneti äh, selleks, et äh, tekitada probleeme, et toodet enam ei ole. kuid meil on need volitused. ja mõnikord on asjad juba ära tarbitud. näiteks üür, kui te elate majamas, te ei saa üürnikke välja tõsta, Saksamaal on seda väga raske teha, õnneks äh, see on probleem väga paljudele majaomanikele, aga kuid igal juhul toodet teatud mõttes ju tarbitakse, sest keegi ju selles korteris majas elab. aga kui te ei taga võrdsed õigused, siis me peame ümber sõnastama äh, kõik volitused ja see toob kaasa enda majandusliku katastroofi, kõik on teadlikud sellest. palun olge paindlikud äh, nendes küsimustes. kui meil ei suuda olla paindlikud, siis tuleb sajad tuhanded miljonid volitused ümber vormistada. me ei saa seda teha, vastasel juhul tekib tohutu juriidiline probleem ja keegi seda ei soovi. ja sel põhjusel me peame leidma tehnilised lahendused nendele probleemidele. lisaks sellele, kui me räägime Hiina kujundusest, me peame seda küsimust jätkuvalt arutama. minu arvates on see oluline küsimus et me leiame sellise lahenduse, äh, mis tasakaalustab ka EPC nõukogud. Äh, ma kuulsin, et te suhtute skeptiliselt uue äh, organi loomisesse, valitsusorgani loomise, see ei ole meie jaoks oluline, me soovime tõelist demokraatiat selles süsteemis, see on põhimõte, mida me kõik toetame, seega otsime sellist lahendust, mis meile kõigile oleks sobiv olukord on praegu, et finantsvaldkond tekitab ise oma eeskirju ja selliste äh, olukorda me ei saa lubada jätkuda, seega kui me tõstatame uusi küsimusi, leida teisi osapooli, kes need aga, ja veel kord ma kutsun üles, pea, pange pead kokku, kutsugume ka need, kes on esitanud muudatusettepanekud, kutsume need kokku ja üritame leida mõistlikke kompromisse. me ei saa lubada, et hääletusel tekib suur segadus, me püüame seda vältida. Gracias, Sven no veo ningún representante. suur tänu, Sven. ja teiste fraktsioonide esindajaid ma ei näe ja siis ma annan sõna Veebrile. tänan, esimees. kolleegid, me peame olema väga ettevaatlikud kahes küsimuses, kas me räägime tõesti kohustuslikust lõpppäevast, kui SEPA jõustub korralikult või me vaatame seda eeskirjade kogu ma tean, et väga paljud ei ole rahul nende eeskirjadega selles kogumis, kuid samal ajal me soovime lõppkuupäeva. ja see teebki kogu selle teema väga keeruliseks. ja mul on hea meel, et ma nõustun kolleegi Sven Kiigoldega nimelt selles, et me peame olema väga paindlikud, sest kui me vaatame seda EPC e, e, eeskirjade kogu, siis selles on väga palju sisemisi probleeme ja me ei suuda neid probleeme lahendada äh, selle menetluse alusel. ka mina ise olen esitanud mõned muudatusettepanekud, kahjuks äh, raportöör ei ole nendele muudatusettepanekutele viidanud. see aga tähendab, et minu jaoks on see äärmiselt tähtis, et mul on võimalus neid siin tutvustada. mina olen üks nendest, kes tahab äh, Äh, ajapikendust, et me saaksime seda täiendavat aega kasutada selle eeskirjade kogu läbivaatamiseks. Äh, enne kui me eelmisel aastal täiskogul otsuse lahendasime, äh, otsuse tegime, arutasime seda volinik Barnieriga ja rääkisime, et on väga palju erinevaid menetlusi, mis ei ole vastu võetud kahekümne seitsmes liikmesriigis eksisteerib kakskümmend seitse erinevat korda äh, sularahata maksetele e, ja need süs-, maksesüsteemid on liikmesriikides välja arendatud, kas see tähendab üleöö nad kaotavad oma kehtivuse, neid ei saa enam kasutada. see ei saa olla ju meile antud konkreetne ülesanne anda äh, litsents raha trükkimiseks ja arvestada kõiki neid süsteeme, mis on liikmesriikides kasutus ja ühe korraga nendest kõikidest loobuda. kõik, mis on seotud otsekorraldustega ja volitustega ma olen koduriigis seda asja kontrollinud ja vaadanud, kui palju otsekorraldusvolitusi on lubatud kasutada näiteks ajakirjade tellimisel äh,, mobiiltelefoni maksete tasumiseks ja kõigi muude maksete tegemiseks äh,. ja kokku neid tuli üle tosina. Need on kõik need tavalised otsekorraldused, mida mina teen, äh, maksed äh, bowlinguklubisse, jahiklubisse, spordiklubisse, puhkpilliorkestrisse ja meil on tegelikult kolm puhkpilliorkestrit selles kohas, kus mina pärit olen. ja ka jahimeeste seltsile, vabatahtlik tuletõrjekomandole, need kõik pöörduvad minu poole ja ütlevad, te olete Euroopas täiesti segaseks läinud kas see tähendab, et me peame kõikide üksikute liikmetega ühendust võtma selleks, et välja selgitada, kas nad soovivad otsekorraldusega jätkata või mitte. me peame midagi ette võtma selles osas ja seetõttu olen ma esitanud ka oma muudatusettepaneku. ja ma soovin, et raportöör võtaks tõsiselt ka minu poolt esitatud muudatusettepanekuid. teine aspekt, mis on tekitanud suurt probleemi eh, eh, Saksamaal on kui pikk see kontonumber võib olla, seitse või kakskümmend äh, numbrid, äh, seitse numbrit on palju lihtsam meelde jätta kui neid kontonumbreid, mis on kuni neliteist kohta pikad. ja kui me räägime kõikidest need krediitkorraldustest ja need ei ole tegelikult piiriülesed tehingud, seega üks mõte sellega seoses, kas ei oleks võimalik kasutada riiklikke tunnusnumbreid, nagu näiteks Saksamaal, et võimaldada jätkata kehtiva süsteemi kasutamist võib-olla piiriüleste krediidikorralduste puhul võib-olla pikemad äh, tunnuskoodid, võib-olla võiksime olla paindlikud lähenemiskorralduste puhul liikmesriikides ja see lahendaks palju probleeme ja ei seaks kahtluse alla seba aluspõhimõtteid. me ei taha äh, sepat põhja lasta, me vajame sepat. ja me vajame seda seetõttu, et meil on oma ühisvaluuta ja me püüame luua tõelist Euroopa ühtset maksepiirkonda. kui see on tehniliselt võimalik, kuid me ei peaks radikaalselt tegutsema, me ei saa ühe korraga kõike muuta ja uut süsteemi paika panna, seetõttu ma kutsun üles suuremale paindlikkusele ja kutsun üles arvestama ka olemasolevaid eripärasid liikmesriikidel, sellisel juhul eh, nende riikide kodanikud võtaksid uue süsteemi eh, paremini vastu. Merci, monsieur le president, je viens d'écouter avec euh, intérêt ce qu'a dit Marc. suur tänu, kuulasin huviga seda, mida öeldi erinevate probleemide kohta tahaksin teile meelde tuletada, et kui me viisime läbi direktiivi makseteenuste kohta, siis olin mina raportöör ja probleem tekkis äh, erinevate maksesüsteemide erinevusest ja raske oli neid omavahel ühendada, sellepärast äh, ütlustamine oli osaline ja ma arvan, et äh, sellest tuleneb osaliselt ka tänased probleemid. mis puudutab SEPA-t, siis äh, juriidilisel alusel oleme samuti teinud vigu, sest meil ei olnud tollal võimalik teistmoodi käituda, meil ei olnud võimalik realistlikku tähtaega paika panna, mis oleks võimalnud meil olla paindlikud ja tuletan teile meelde, et ühtlustatud maksesüsteemi sisseviimine Euroopa Liidus maksab väga palju raha ja rohkem kui eurole üleminekki. siin on vaja informaatilisi investeeringuid, kuid ka koolitust ja kommunikatsioonialaseid investeeringuid, nii et ma arvan, et praegu tuleb leida realistlikud alused, et see süsteem saaks olla äh, integreeritud ja ellu viidud. muidu me lihtsalt suurendame veelgi probleeme ja muudame olukorra veel keerulisemaks kodanike jaoks. loomulikult on vaja muudatusi teha, kuid ma tahaksin tagasi tulla selle küsimuse juurde, mis on minu jaoks väga oluline, ehk siis komisjoni juurde, millest äh, proua Intvelt rääkis. me püüame siin leida lahendust komisjonil komisjon püüab siin lahendust leida määruste abil. praegu on aga öö, äh, küsimus õhus, on langetatud teatud otsuseid ja meil on küsimus, mida ei saa kõrvale heita. me ei saa kõike lihtsalt ära keelata. tahaksin tagasi tulla selle interchange komisjoni juurde see puudutab ainult teatud riike kuid teistes riikides on teised süsteemid. ja see tähendab, et operatsioonidest tekkinud kulutusi finantseeritakse teiste operatsioonide arvelt seega seati sisse süsteem, mis kahjustas nii äh, pangandussektorit kui ka kodanikke, kuid seega peab meil olema operatsioonidel õiglane hind, mida tuleb hinnata ja küsimus ei ole mitmepoolsete vahendustasude ärakaotamises, vaid selles, et see oleks seotud reaalsete operatsioonide tasudega. sellepärast me ei tohigi selle määruse abil seda olukorda lahendada, sest kui me ütleme, et see takistab konkurentsi, siis seda tuleb tõestada, me ei saa öelda et nii on, sellepärast et komisjon seda otsustas. seega kutsun raportööri üles vaatama seda küsimust äh, täpsemalt äh, selleks, et äh, mitte võtta seisukohti, mis kahjustaksid lõpuks tarbijat. miks, sest kui me keelame ära selle, mis peab olema läbipaistev siis äh, pangad ja maksevahendajad peavad äh, kuidagi muud moodi ennast finantseerima ja kõige halvem oleks see, kui meil näiteks äh, suruksime peale muid pangatasusid nendele toodetele, millel ei ole maksetega mingisugust pistmist. võtan ühe näite, Prantsusmaal on mitmepoolsed vahendustasud, kuid näiteks tšekiraamatud on tasuta ja tarbija ei maksa tšekiraamatuse eest mis talle antakse, et pangaülekandeid teha. kuid kui me rõhume siin selle üle mitte läbipaistvusele, siis me võime operatsioonitasud näiteks suunata tšekiraamatute peale minu meelest on oluline siin SEPA küsimuses see, et üldiselt me soodustaksime transaktsioone ja muudaksime neid lihtsamaks muidugi on äh, raske muuta siin harjumusi ja teiseks, me ei tohi võtta vastu otsuseid, mis tehniliste küsimuste varjus oleksid kahjulikud nende küsimuste suhtes, mis tuleks juriidilises plaanis ära lahendada. kuid mitte äh, ülevalt poolt peale surutud õigusaktide abil, aitäh. Merci, Jean-Paul Udo. suur tänu, palun, Udo. <clears throat> herr präsident und dankeschön der frau berichterstatterin. tänan esimees ja ma tänan raportööri kes on teinud väga palju head tööd. Ivari Padar juba esitas meie fraktsiooni seisukoha ja meil on kaks põhikriteeriumi. kõigepealt äh, raporti hindamiseks me lähtume tarbijakaitsest, mis on olnud meie arutulude keskmes ja teiseks see konkurents peab olema neutraalne. see on ka põhimõtteliselt see, millest Jean-Paul rääkis. ei ole võimalik äh, läbi viia konkurentsipoliitikat taoliste määruste alusel äh,. proua Esaia ja proua Infeld võiksid tunda ennast kindlana, et me ei taha asju kinni hoida. see ei ole meie eesmärk. ma viitan härra Koosese raportile, mille puhul tehti ka viimasel hetkel äh, muudatusettepanek äh, tehingute tähtaja edasilükkamiseks ja me hääletasime Rahvapartei muudatusettepaneku vastu, sest me ei soovinud, et äh, see raport takerduks seetõttu ja proua Saia, ma kinnitan teile, meie ei soovi asju kinni hoida, aga edasi lükata. kuid me ei tohi alahinnata kogu selle ettevõtmise poliitilist tähendust. ja see puudutab otseselt tarbijaid, äh, tavainimesi väga paljud inimesed on Lõuna-Euroopast tulnud tänavatele, sest nad ei samastu enam sellega, mis toimub poliitilisel tasandil euroalas. kui Kesk-Euroopas ka kodanikud ei mõista, miks teatud meetmeid on rakendatud, miks nad peavad midagi kinni maksma, härra Kiigold mainis, ja ka teised, siis tekib meil lausa poliitiline tulekahju seega, kui me mõtleme, kuidas selle väga tehnilises küsimuses leida õiget lahendust, me ei tohi unustada ka poliitilist tähendust. tarbijale ei tohi jääda mulje, et asi muutub veelgi keerulisemaks, et sellega kaasnevad täiendavad kulutused, mis on seotud üleminekuga uuele süsteemile. härra Kiigold ütles seda nii, et miks me peaksime äh, loobuma meie riiklikest eelistest nende maksekorralduste puhul. ja seetõttu need küsimused tuleb mõistlikult lahendada. et äh, sellega kaasneksid eelised ja mitte ülemäärased äh, rakenduskulud Äh, proua Saaja, minu muudatusettepanek üks, üks, seitse on oluline tarbijakaitse seisukohalt ja äh, ma loodan, et te võtate seda arvesse. ja et äh, need maksekorraldused võetakse kasutusele kõikjal Euroopas. Te ütlete, jääme selle asja liikmesriikide otsustada, aga sellisel juhul meil on oht, et tekib kakskümmend seitse erinevat süsteemi ja liikmesriigid hakkavad kõrvale hoiduma sellest kohustusest. ja, ja siis inimesed näitavad süüdistava näpuga Euroopa Parlamendi suunas, äh, kes on süüdi selles, et meil on kakskümmend seitse erinevat süsteemi ja mitte ühtne süsteem ja seetõttu ma teen ettepaneku teie fraktsioonile ja ka Aldele, et me peaksime tegutsema julgemalt ja üritama kehtestada üle-euroopalisi reegleid, mille tulemusel need kakskümmend seitse erinevat süsteemi muutuvad üleliigseks. ja me peame seda süsteemi niimoodi rakendama, et sellega tõusetub kasu ja vältima negatiivseid mõjusid, see on minu üleskutse ja see tähendab, et meil seisab ees väga palju tööd selle tulemuse saavutamise nimel. suur aitäh, Udo. Sofi Intvelt on palunud veel kord sõna, palun tehke lühidalt ja siis äh, saab sõna komisjon, äh, Äh, asja kokkuvõtmiseks, siis loomulikult raportöör ka. mul on äh, mõned lühikesed märkused veel äh, selle arutelu vaimsuse kohta. ma kuulasin ära selle, mida kolleeg Puumann just ütles. Te viitate siin noortele inimestele, kes Euroopa erinevates piirkondades tänavatele tulevad, nad paluvad muudatusi, edusamme, edasiminekut. Nad ei taha ajas tagasiminekut näha Äh, maailm äh, läheb edasi, elu läheb edasi, isegi kui me seda ei taha tunnistada ja meil peaks olema rohkem julgust, et reforme ellu viia. Äh, kas see toob kasu igale Euroopa kodanikule? ei, aga me peame neile selgitama seda, et mõnikord peavad asjad muutuvad ja muutuma ja nad peavad sellega leppima, sellepärast et euro-, et ja ma arvan, et see arutelu on väike arutelu, tegemist on tehnilise küsimuse aruteluga, aga see on äh, väga temaatiline, kui me vaatame, mis Euroopas praegu toimub. me ei suuda äh, muutustega toime tulla ja kui Euroopa muutuda ei suuda, siis äh, me kaotame oma tähenduses ja olulisuses. ma arvan, et me peame selle aruteluga julgelt edasi liikuma, me ei tohi pidureid peale panna, me peame edasi liikuma, aitäh. kõnelejal puudub mikrofon. ma vabandan, aga nüüd saab sõna komisjon. komisjon, palun, äh, tehke lühidalt. suur aitäh, lugupeetud esimees. Äh, kui mul palutakse teha väga lühidalt, äh, siis ma ütleksin ainult nii palju, et arutelu, mis täna hommikul siin saalis on olnud, viib meid hea kompromisslepp-, kokkuleppele lähemale, eh, kompromissile, mis põhineb proua Essaja raportil ja üldisel lähenemisel, milleni Koreperis eelmisel nädalal jõuti. komisjon on valmis eh, olema nii paindlik ja koostööaldis kui mm, vaja ja võimalik eh, tulevastel triloogidel ehm, ma ei hakka üksikasjalikult rääkima erinevatest üksikasjadest, mida siin mainitakse, nagu näiteks lõppkuupäev, meie seisukoht on väga selge, meie tahame konkreetset lõppkuupäeva üleminekuks ja mm, me tahame, et äh, need kuupäevad pannakse paika niipea kui võimalik. Äh, mm, meie tahaksime kahte eraldi kuupäeva, ähm, küll aga me mõistame, millised on hüved ühe kuupäeva puhul. Äh, nüüd need mitmepoolsed vahendustasud, mida nende kohta öelda saab, võib-olla minu kolleeg saab paar sõna öelda MIFide küsimuses ja nendega seotud kulude küsimusest ja sellest, kuidas nad kahjustab tarbijate huve. tarbijate huvisid on tegelikult silmas peetud. ettepanek on läinud kaugemale kui see, mis on ette nähtud EPC äh, reeglistikus ning parlament läheb veelgi kaugemale kui komisjon, äh, rääkides mm, kodanike õigustest pannes need teksti äh, põhiossa, mitte lisasse, ma arvan, et see on hea samm, Ähm, äh, küsimus, kas neid tarbijaõigusi peab veel suurendama või mitte, seda peab veel arutama. ma arvan, et äh, praegu ongi minu poolt kõik ja ma annan, kui te lubate, siis äh, nüüd sõna oma kolleegile. Äh, suur aitäh teile, lugupeetud esimees, ma teen väga lühidalt, räägin mitmepoolsetest vahetustasudest. ma tahan selgitada seda, mida me teeme selles valdkonnas. selle artikli eesmärgiks on pakkuda õiguslikku kindlust pangandussektorile selles osas, kuidas nad oma ärimudeleid üles ehitama pea, peavad, nagu me oleme palunud aastaid juba pangandussektoril teha. ja seetõttu me usume, et mitmepoolsed laenutasud tehingupõhiselt ei vasta konkurentsieeskirjadele, mille on välja andnud Euroopa Komisjon ja meie eesmärgiks äh, siin tekstis äh, on tagada õiguslik järjekindlus praegusel kujul tekste tekitab segadust ja ei ole valm-, ei ole vastavuses konkurentsieeskirjadega ähm, meie oleme valmis keskenduma erinevatele liikmesriikidele ja nende olukordadele Äh, me ei taha äh, tekitada ebavõrdset olukorda liikmesriigiti, äh, me tahame seda vältida. teiseks ma tahaksin lühidalt rääkida üleminekuperioodist. nõukogu ja parlament oma teatud muudatusettepanekutega on välja pakkunud päris pika üleminekuperioodi, palju pikema kui komisjon on välja käinud ja palju pikema kui see, mida praegu on ette nähtud, ehk siis aasta kaks tuhat kaksteist. meie mõistame, et et äh, üks muudatus, mille nõukogu tegi, oli äh, teha selge eristus äh, riiklike ja piiriüleste otsearvelduste vahel Äh, minu arvates on see ääretult oluline, sellepärast et kui me äh, jätkuvalt äh, kehtestame mitmepoolseid vahendustasusid piiriülestele otsearveldustele, siis see kaotab ära igasugused võimalused makseteenuste ühisturu loomiseks kahekümne ühele liikmesriigile, mis ei kasuta mitmepoolseid vahendustasusid. ja seetõttu me mõistame, et võib-olla on vajadus üleminekuperioodi pikemale üleminekuperioodile siseriiklikele äh, MIF-idele, aga meile teeb muret see, kui tahetakse pikemat üleminekuperioodi piiriülestele mitmepoolsetele vahendustasudele. suur aitäh ja nüüd saab sõna raportöör, et ta saaks selle arutelu kokku võtta ja ma palun ka teil teha väga-väga lühidalt. suur aitäh, lugupeetud esimees, jah, loomulikult me peame hakkama hääletama ja ma teen väga lühidalt, ma ei hakka üksikult kõikidele kommentaaridele omalt poolt vastama tahan ähm, teile meelde tuletada seda, et äh, nõukogu on selles osas kokkuleppele juba jõudnud ja ma arvan, et me suudame ka selles osas kokkuleppele jõuda eriti olen ma tänulik Sofile ja Svenile, kes eh, meile kõigile meelde tuletasid seda, et meil on eh, silme siin ühine eesmärk, me tahame saavutada hästi toimivat eh, ühtset maksete turgu, mis tooks kaasa hästi toimuva ühisturu üldiselt. see on meie kõigi ühine eesmärk ja me liigume selle ühise eesmärgi suunal see on peamine mm, eesmärk, mida me peame meeles pidama. see, mida me siin teeme, äh, tähendab, et äh, kõik peavad veidi millestki loobuma, et ühisele eesmärgile jõuda. ja see on siis see vaimsus, äh, millega me peame järgmise nädala aruteludesse minema. ma usun, et me suudame kompromisstekstini selles küsimuses jõuda, aitäh! suur aitäh, Saari, teile! ja hääletame siin komisjonis kahekümne seitsmendal juunil selle äh, raporti üle ja septembrikuus, üheteistkümnendal septembril hääletame täiskogul seda. suur aitäh teile veel kord, Saari, ja liigume edasi oma päevakorraga. palun, Pervenche Beres. Oh, euh, suur tänu selle sissejuhatuse eest raporti projekti kohta mis jagati juba kolleegidele laiali ka. selles äh, raportis oleme saanud juba ettepanekud äh, eelarvekomisjonilt ja arvan, et see on meie töö jaoks väga kasulik. enne kui hakkan otse ettepanekutest rääkima, äh, teeksin kaks üldisemat märkust. esimene puudutab Äh, raporti pealkirja, sellepärast et pealkiri sellisena, nagu ta esitati, viitab sellele, et tegemist on majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta küsimusega, kuid nagu komisjonide esimehed seda tihti ka mainivad siis äh, läbi riiklike reformikavadega on tegemast kogu Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. sellepärast ma arvan, et me peaksime siin kollektiivselt välja töötama loomingulises plaanis uue definitsiooni, eh, kui kaugele täpselt Euroopa poolaasta läheb, sest eh, selle raporti kaudu astume me teiste eh, institutsioonidega diskussiooni, kuidas seda uut instrumenti kasutada. ja kuidas see teenib nii ühenduse meetodit kui ka Euroopa Liidu poliitikat mis läheb kaugemale kui lihtsalt äh, majanduspoliitika koordineerimine. ja teine märkus, mis ma teha tahtsin, puudutab äh, meie töö ja ehm, majanduse juhtimise vahel, sellepärast et selle üle on palju muidugi arutatud ja siin raportis on ka öö, ehm, arvesse võetud praegust olukorda selle paketi aruteludes, kuid äh, kuigi see pakett äh, mm, puudutab ette pandud äh, majandusstrateegiat, siis siin esmapilgul näib et äh, seda probleemi puudutakse just äh, protseduurilisest küsimusest ja küsimusest lähtudes ja kohustusest lähtudes. kui nüüd rääkida konkreetsetest ettepanekutest, siis äh, ma arvan, et kõik on neid juba lugenud. parlamendi jaoks on tegemist väga olulise hetkega, et mitte komisjonilt küsida, kuidas komisjon äh, leiab, et parlament peaks toimima Euroopa poolaasta raames. me ise peame defineerima, milline on meie pädevus, milline mõju me tahame, et meil oleks kogu sellele protsessile. me oleme siin nüüd protsessis, mis on pisut eriline, sellepärast et me oleme ühe korraga oleme olukorras, kus äh, kristalliseeruvad erinevad protseduurid, mis on paika pandud Lissaboni strateegia ja Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia põhjal. ja samas on meil mitmed majandusinstrumendid, nii et äh, me oleme siin äh, paika panemas olulisi instrumente ja me tahame, et me nä-, vaataksime täpselt, kus me tahame olla kaasatud ja mil määral mis puudutab äh, Majandus- ja Rahandusliitu, siis äh, siin äh, sõltub palju liikmesriikide poliitikast, kuid me teame, et ilma Euroopa tasandil koordineerimiseta asjad ei tööta. kui ma vaatan seda, mis on Euroopa Parlamendi pädevuses olnud kuni tänase päevani, siis me oleme oma kogemuse abil üles ehitanud teatud Äh, õigusliku aluse, mis annab Euroopa majanduspoliitikale teatud äh, suunised. Äh. ma arvan, et me peaksime meeles pidama seda akiid ühelt poolt ja teiselt poolt vaatama, mis toimub liikmesriikides ja me peame seda kindlasti arvesse võtma, kui me tahame eh, selle poolaasta jooksul edasi liikuda. mis puudutab liikmesriikide pädevust, siis on siin majanduspoliitika koordineeriv aspekt ja eelarve aspekt poliitika koordineerimise osas on meil teatud pädevus olemas uus, uue strateegia põhjal kaotab see instrument aga palju oma asjakohasusest, nii et meie peame uuesti leidma tasakaalu selles, mis meie ees on. teades, et me peame komisjoni ja nõukoguga täpselt selgitama, millised on menetluslikud asjaolud, sest me peame ütlema ühel hetkel, kuidas me tahame, et asjad toimiksid me ei saa ainult keskenduda sanktsioonidele või hoiatussüsteemidele ja mitte demokraatlikule protsessile. nii et selles mehhanismis me peame seda komisjoniga kontrollima, see dokument peab äh, kontrollima igas aasta, iga-aastast majanduskasvu ja siin teen teile ettepaneku olla nõudlikud ja pidada kinni teatud äh, kalendrist mis lubaks Euroopa Parlamendil vähehaaval leida uuesti see mõju, mis meil oli endiste suuniste põhjal. mis puudutab teist dimensiooni, mis tuleneb konkreetsete liikmesriikide pädevusest, siis siin on kaks aspekti, mida tahaksin välja tuua. esimene on see, et me ei saa sekkuda liikmesriikide tegevusse, kuid oleme juba omandanud teadmise, et võib siin tekkida teatud mõjusid. ja siin on oluline majandusdialoogi termin mis puudutab ainult seda aspekti, see tähendab, et siin on tegemist võimalusega, et meil on võimalus äh, arutleda konkreetselt, äh, konkreetse olukorra üle konkreetses liikmesriigis, nagu näiteks me tegime seda kriisikomisjoni puhul äh, Kreeka juhtumil kuid me peame siin kasutama termineid täpselt. Äh, majandusdialoog, mis jätab mulje, et tegemist on rahandusdialoogist tuleneva terminiga, see ei saa piirduda ainult äh, Euroopa poolaastaga, sest muidu me loobume teatud akist, mis me oleme saavutanud aja-aastate jooksul. majandusdialoog puudutab seda dialoogi, mis me tahame läbi viia spetsiifiliselt liikmesriikidega erinevates kriisiolukordades või olukordades, mis nõuavad sekkumist. loodan, et selles punktis saame midagi selgitada. mis puudutab pädevust, liikmesriikide pädevust, siis rääkisin juba dimensioonist, mida peaks majandusdialoogi termin katma. küsimus on siin selles, kuidas liikmesriikide eelarved on seotud tõhusate koordineerimisinstrumentidega. olen väga üllatunud selle üle, et Jean-Claude ütles et kahe tuhande viiendal aastal algatati juba kalendrite ühtlustamise idee, mille järgi oleks liikmesriigid oma plaanid paika seadnud. ja täna Euro pluss paktis ja teistes instrumentides, mida me praegu läbi räägime ainuke asi, mis me näeme, on see, et keelatakse ära eelarve puudujääk. kuid kalendri küsimus on väga oluline küsimus äh, riiklikest äh, kavadest on väga oluline ja minu jaoks võib-olla kõige olulisemgi küsimus, äh, eelarvete võrreldavuse küsimus. seda on juba tükk aega nõutud, kuid keegi peab ometigi seda tööd hakkama tegema, muidu meil ei saa olla äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia ainult paberil. ja kui meil on selline strateegia ainult paberil ja keegi ei vaata, kuidas seda tegelikult rakendatakse liikmesriikide eelarvete puhul, siis me ainult karistame liikmesriike nende kriteeriumide põhjal, mis on sellest strateegiast sõltumatult defineeritud, see ju ka ei ole mõistlik. ja lõpetuseks veel ma ei hakka siin täpselt äh, kalendrist äh, rääkima Euroopa poolaasta puhul, sest äh, sellest on juba palju räägitud. tahaksin lihtsalt lõpetuseks öelda kahte asja. kõigepealt peame Euroopa poolaasta siduma tugevdatud dialoogiga, mis me oleme saavutanud juba koostöös liikmesriikide parlamentidega ja teen teile ettepaneku teha seda kahes etapis. kõigepealt enne kevadist ülemkogu peaks olema öö, parlamendi nädal, sest me teame, et need öö, arutelud, mis me läbi viime, ei luba meil tegelikult jõuda millegi põhjalikumani ja teisel trimestril ülemkogu ja selle hetke vahel, kui komisjon saadab soovitused liikmesriikidele, peaks olema eelarvekonverents, mis lubaks komisjonide esimeeste, esimeestel kohtuda või juhatuste esimeestel kohtuda Need olid siis äh, lõppmärkused, mida ma teha tahtsin ja teine märkus oli see, et kogu see töö peab meid viima ekspertiisi tugevdamiseni selles valdkonnas ja andma meile instrumente, et me võiksime lõpuks läbi viia kuulamisi makromajanduslikul teemal aasta lõpus, kui komisjon valmistab majanduskasvu ülevaadet ette ja see lubaks meil paremat ülevaadet saada olukorrast. see oli siis ülevaade nendest ettepanekutest, mis on raporti projektis ka kokku võetud, kindlasti on kolleegid jõudnud seda juba lugeda ja nüüd teen teile ettepaneku just sellest plaanist kogu arutelu algatada. ja vii-, lõpetuseks veel nagu ma ütlesin, Euroopa poolaasta läheb kaugemale kui majandusjuhtimise pakett. meie jaoks on paketi järeldus peab minema kaugemale kui see teema ja küsimus on selles, kuidas me tahame edasi liikuda pärast, kas me tahame jõuda institutsioonide vahelise leppeni või kas me tahame veel kaugemale minna ja taotleda määrust, mis oleks demokraatlikus plaanis muidugi kõige täiuslikum ideevorm kuid siin teen ähm, ettepaneku neid kahte võimalust arutada uh,. Thank you, thank you. suur tänu, Pervanche. Mm, vabandust, ma ei saanud siin olla algusest peale nagu paljud teavad, meil on muidki teemasid hetkel üleval. vaatan siin variraportööride poole näen Philippi. palun, palun. jah, suur tänu. kõigepealt suur tänu Pervanchile selle raporti eest, mis tundub mulle olevat suurepärase alusena, kust saab lähtuda. tahaksin rõhutada siin kolme põhilist punkti. esimene puudutab see, seda poole aastat ja selle muutmist Euroopa Liidu teiseseks seadusandluseks. miks ma seda ütlen? mitte ainult sellepärast, et äh, hiljuti parlamendiga liitununa tahan rohkem võimu, vaid sellepärast, et siin on terve rida algatusi ja institutsioone, mis on väljaspool Euroopa Liidu raamistikku üheks liidetud, räägin stabiilsusmehhanismist ja me näeme siin taas riigistamist paljudes poliitikavaldkondades või vähemalt püüdlusi seda teha, aga see ei ole hea, sellepärast et see vähendab demokraatiat ma tahaksin, et äh, demokraatia töötaks liikmesriikide tasandil, kuid praeguses olukorras näeme, et äh, valitsuste vahelisel tasandil on liikmesriikide äh, pädev, valitsuste pädevused ära võetud, sest mõnikord nende üle arutatakse ainult alles pärast juba toimunud fakte liikmesriikide parlamentides vaadake, mis juhtub äh, liikmesriikides, kus äh, kaevatakse, et peab maksma teiste eest ja paljud liikmesriigid on raskustes ja nad ei suuda olukorraga hakkama saada. üks võimalus olukorrast välja tulla on muuta äh, see olukord demokraatlikuks protsessiks ja minu jaoks on see just põhiline teema, mille üle arutada, nii et küsimus ei ole ühe parlamendi või nõukogu pädevuses, vaid oluline on see, et me säilitaksime siin demokraatliku seose nendes teemades, mis on tõesti kriitilised. teine asi, mida ma öelda tahtsin, on sõna, mida ma harva kasutan, subsidiaarsus. Te teate, ma olen föderalist ja ma arvan, et kui me tahame tagada Euroopa Liidu kodanike heaolu, siis me ei saa teha muud moodi, kui astuda suuri samme poliitilise integratsiooni alal. ma arvan, et me näeme siin, kuidas äh, praeguses olukorras ei ole tuleviku väljavaateid, sest isegi suuremad riigid ei tee piisavalt palju, kuid samas me ei saa minna föderaalse lähenemise suunas, ilma et meil oleks demokraatlikku vastu-, vastutustunde mehhanismi ja seega Euroopa poolaasta, ma olen Ferranchiga siin nõus, on peamine hetk, kui komisjon äh, annab välja oma poliitilised suunised ja mida me siin näeme, on see, et mitte komisjon, vaid üks äh, komisjoni peadirektoraat ECFIN puudutab neid valdkondi, mis ei ole tegelikult tema pädevuses. tööhõivepoliitika ei ole nende teema ja pensionid ei ole nende teema, nad võivad oma ideid esitada selle kohta, kuid seni, kuni me ei liigu föderaliseerimise suunas sotsiaaltagatiste alal, siis ei ole eh, Euroopa Komisjoni asjaks öelda, mida liikmesriigid peavad siin ära tegema, kuid komisjon tunneb, et ta peab seda tegema ja seda üha rohkem. siin ei ole ka mingisugust kohustust aru anda demokraatlikus plaanis. mitte keegi ei jälgi komisjoni, kui see ütleb minu koduriigile, te peate loobuma automaatsest palkade indekseerimisest. mitte keegi ei ütle neile, käituge nüüd korralikult, see ei ole teie asi. mitte keegi ma ei tea ühtegi institutsiooni, millel oleks nii palju vabadust. muidugi eh, diktaatorite juhitud riikides on see nii, kuid meie puhul ei ole niimoodi. seega on mul siin tõsine probleem ja ma ei ütle, et eh, see poliitika peaks jääma lõputult liikmesriikide pädevusse, kuid samas me peame tagama selle, et komisjon jääb oma liistude juurde ja ma pöördun nüüd siin komisjoni poole ja ütlen teile, et te astute oma piiridest üle ja isegi väga laialt. ja eile me nägime just seda ECB alal, keegi teist ei pea aru andma, te dikteerite valitsustele majanduspoliitikat ja seega, kui te seda teete föderaalsel tasandil, siis hea küll, kuid sellisel juhul te peate sellele parlamendile siin aru andma ja mitte üheski teises kontekstis. ja lõpuks me viime läbi majandusjuhtimist ja Euroopa poolaastat teatud eesmärgil ja mul on hea meel, et Pervanche tõstatas Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend teema. me oleme olnud tugevad eestvedajad, et Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend oleks siduvam poliitika. meil ei saa olla siin pehme poliitika e, meie tuleviku ja investeeringute jaoks või eelarve järelevalve jaoks. me peame olema siin ranged me peaksime Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia viima samasuguse distsipliini tasandile, mida me näeme teistes poliitikavaldkondades ja minu jaoks on Euroopa poolaasta just see koht, kus me seda teha saame, kus me saame ühtlustada ähm, eelarve poole ja äh, finantsdistsipliini. ja minu jaoks on see samuti võtmeteema Euroopa poolaasta aruteludes ja lõpuks äh, tahaksin veel öelda, et olen demokraat ja ma olen korduvalt öelnud, et äh, meil on liikmesriikides ja siin äh, demokraatlikult valitud enamus. tahaksin öelda, et äh, rohelised on vähemuses ja sellepärast poliitilised otsused peegeldavad enamuse otsuseid. tahaksin öelda neile, kes on enamuses, et nad liiga palju ei, üle ei pingutaks, sellepärast et kujutage ette, et äh, teistsuguses olukorras peate teie tagama selle, et institutsioonid ei pingutaks ideoloogilises või poliitilises plaanis üle, nii et ma arvan, et me kõik vastutame demokraatia eest ja me peaksime püüdma asju tasakaalus hoida, aitäh. Now... suur tänu. ja nüüd teised varireporteerid on tagasi tulnud ja annan sõna Jean-Paulile, Silvile ja Keile, kes võtab Viki nimel sõna Eh, härra Šuntis ja siis Uudo. kui on keegi veel, kes soovib sõna võtta, palun andke märku. Jean-Paul järgmisena. suur tänu. kõigepealt nagu ikka eh, harjumuseks on, teen seda ka kogu südamest, tänan raportööri kõigi nende ettepanekute eest, keegi eh, juba esitas siin mulle küsimuse, miks ma ei ole vasakpoolne, sellepärast et ma ei oska unistada ma arvan, et äh, tänane arutelu on natuke sürrealistlik, sest me teame, kui keeruline on olukord, kus me peame majandusjuhtimise paketi vastu võtma, selle üle räägit-, räägitakse läbi, ma tean, et äh, täna hommikul liikmesriigid äh, kohtusid juba kell kuus ja täna pärastlõunal on triloog. küsimus on selles, millal me ükskord selle teemaga lõpule jõuame ma arvan, et kõik see, mida me Euroopa poolaasta kohta ütleme, on väga huvitav, kuid äh, see, seda mõjutab just äh, majandusjuhtimise paketi küsimus, ma arvan, et need on omavahel seotud ja poolaasta küsimus kuid täna on peamine küsimus selles, mida me siis konkreetselt teeme. meie süsteemis äh, on meil harjumus väga palju rääkida, oleme rääkinud Lissaboni strateegiast, öeldes, et öö, äh, äh, lõppkokkuvõttes me ei saavutanud midagi selle strateegiaga ja tegime metodoloogilisele vea siin ja keskendusime ainult valitsuste konkurentsivõimeline, tänale, tänaseks on meil uus põhimõte, millest lähtume ehk Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend kuulan seda, mida meie kodanikud aga ütlevad, nemad tahavad midagi konkreetset näha. ja konkreetsus tähendab leida lühiajalises perspektiivis lahendusi, mis äh, keskpikas või pikas perspektiivis seaksid paika konkreetsed reeglid. täna äh, ei ole küsimus selles, milline on uus pädevus või milline on äh, meie võimu ulatus, me ütleme iga päev, et tänu Lissaboni leppele on parlamendil palju rohkem pädevust kui varem, kuid mina leian, et enne Lissaboni lepet olime kaasotsustamistasandil majandus- ja finantsasjades ja minu kogemus näitab, et läbirääkimistes nõukoguga oli olukord palju lihtsam kui praegu. nii et äh, see on reaalsus ja siis ma olen ka oma elus näinud, et kõik ei ole alati väga sidus, sellepärast et me näeme, kuidas täna iga liikmesriik on oma seisukohal ja meie tänahommikune arutelu SEPA teemadel, nagu proua Intvelt ütles, näitab, et me ei ole veel muutusteks valmis. selle parlamendi roll on kehtestada demokraatlik kontroll Euroopa Liidu institutsioonide funktsioneerimise üle ja esitada nõudmisi, mis oleksid realistlikud selleks, et ühenduse meetod ei nullitaks ära liikmesriikide poolt, kes keskenduvad just valitsusvahelisele meetodile mida meie kodanikud Euroopalt ootavad? Nad ootavad tulemusi. täna on lihtsam öelda, et Euroopa Liit ei tee midagi, kui kaitsta seisukohti, mis näitavad, et me tegelikult teeme väga palju ära. näiteks olukord, mis muutis mind kurvaks pühapäeva õhtul, näis, näit-, näitas Prantsuse televisioon põllumajandusministrit, kes on minu hea sõber, äh, germanofiil, räägib suurepäraselt saksa keelt, suur eurooplane, ütleb, kes ütleb, et Euroopa peab maksma ja minul tekib küsimus, miks, sest lihtne on öelda kodanikele, Euroopa Liit peab maksma, kui me kui äh, riigijuhid ütlevad, et äh, eelarve kahe tuhande kahekümnenda aastani ei suurene, siis äh, saab väga lihtsalt öelda kodanikele iga kord, kui midagi läheb halvasti, et Euroopa Liit peab maksma. täna, kui meil on äh, kümnel ruutkilomeetril mingisugune probleem, siis äh, kogu Euroopa Liit on halvatud ja Euroopa Liit peab äh, maksma, kuigi tegelikult äh, Euroopa Liit ei ole üldse siin seotud. võib-olla see lähenemine on pisut lihtsameelne, kuid see näitab, et meie ambitsioonid peavad siin valdkonnas olema tugevad ja realistlikud ja nad saavad olla tugevad ainult siis, kui nad on realistlikud sellepärast ma arvan, et proua Peressi algatatud töö on suurepärane nagu alati, kuid et me peame siin äh, raporti projektis, kus me tahame välja tuua mõistlikud menetluse alused koostöös nõukogu ja komisjoniga Euroopa poolaasta teemadel. me tahame, et see oleks suunatud pragmaatilisuse suunas, kuid samas peab see olema ka ambitsioon. suur tänu, Jean-Paul, Silvi järgmisena suur tänu, kõigepealt eh, tahaksin raportöörilt vabandust paluda, me oleme siin palju arutlenud, kahjuks seega ei saanud olla siin eh, arutelu alguses, kuid kõik need muutused, mida me tahame läbi viia, tahaksin siin märkida ära kaks asja. esimene, mis tundub mulle väga oluline, on see, et me õpiksime kriisidest ja üks õppetund on see, et me ei ole piisavalt reforminud. mulle ei meeldi struktuursete reformide sõna, kuid äh, me näeme siin, et meil on vaja minna palju kaugemale makromajanduslikul tasandil. seega kõik mis tugevdab Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiat, on väga oluline. ja tahaksin muidugi öelda, et komisjon peab äh, kinni pidama ka liikmesriikide pädevusest, kuid kui iga liikmesriik on täiesti suveräänne ja kui komisjonil ei ole siin sõnaõigust, siis äh, minu jaoks on see üsna ebamugav olukord. me võime siin modaalsustest muidugi rääkida, kuid äh, me ei saa siin hakata üksteise pihta hakata nooli pilduma ja see, mis on väga oluline, on see, et meie arutelu oleks legitiimne, siin proua Peres rõhutas väga oluliselt seda punkti, meil on puudu koostööst Euroopa Liidu tasandil, kui me otsustame millegi üle, mis puudutab liikmesriikide pädevust või ühtset, ühist pädevust, siis on väga keeruline seda mitte teha e, parlame-, liikmesriikide parlamentide nõusolekul igal juhul leian, et tõeline raskus on selles, kuidas me seome algatused erinevatel tasanditel, proua Peres teeb ettepaneku, mis, mida on ka teised teinud, korraldada parlamentidevahelisi foorumeid, arutelusid, ma arvan, et see on hea idee, kuid me peame vaatama, kuidas seda ellu rakendada. ma arvan, et kõige olulisem on see, et me tagaksime selle, et äh, tõepoolest need inimesed, kes on siin sellega seotud, oleks äh, kompetentsed. ja lõpetuseks äh, leian, et kuigi me ei tea, kuhu majandusjuhtimise pakett meid viib, kuid me peame tunnistama kindlasti, et me peaksime siin kindlasti äh, sidusust suurendama selles plaanis, mida parlament saavutada tahab. suur tänu, järgmisena Kei. tänan, esimees. ja ma esindan proua Fordi vabandused, et ta ei ole isiklikult kohal, nagu te, te kuulsite, ka mujal on väga palju asju teoksil täna ja proua Ford koos teiste raportööridega äh, on praegu teiste kohustuste täitmisel ja läbirääkimistel osaleja. ja ma usun, et kõik me komisjoni liikmed tunnustame seda suurt tööd, mida on tehtud majandusvalitsuse paketti, majandusjuhtimise paketti, mis võib jõuda ka rahuldava tulemuseni täna õhtul. kommentaarid, mille ta on esitas, on väga lühikesed, kuid ma usun, et ta äh, võtab ühendust ka raportööriga ning äh, selgitab oma mõtteid. tema algne kommentaar on, et Äh, proua Peresel on õigus, et stabiilsus- ja kasvupakt Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend ja majandus äh, arengusuunised äh, peavad olema koordineeritud Euroopa poole aasta all. Neil on väga erinevad jaga-, tagajärjed, kui neist kinni ei peatud. kuid on mõistlik tegutseda selle nimel koos ja neid tuleks teotada ta nõustub raportööriga, et iga-aastane majanduskasvu ülevaade peab olema iseloomult tehniline, eh, sellega peab kaasnema põhjalik analüüs ja seda ei tohi üle politiseerida. ja paar sõna ka ajastuse kohta, nagu Jean-Paul Gauzes ja Sylvie Goulart äsja ütlesid, kattuvus Euroopa juhtimise, Euroopa majanduse juhtimispaketiga on tõeline ja võib-olla oleks kasulik vaadata, kuidas esimene poolaasta tegelikkuses hakkab toimima, enne kui me hakkame kaasama teisi rühmitusi, kuna kõik nad on seotud selle väga suure majanduse juhtimise paketiga. võib-olla teatud vaatlusperiood ja protsesside settimise aeg oleks kasulik lõpetuseks ma tahan öelda, tegemist on nõudega sisse viia lihtne Euroopa poolaasta, mis ei oleks väga keeruline, mis peab ar-, võtab arvesse ka riiklike eelarvestamise menetlust ja äh, ka neid aspekte, mis on välja toodud majanduse juhtimise paketis. me ootame koostööd raportööriga selle raporti kallal, sest ma usun, et tõhustatud koordineerimine on hädavajalik. suur tänu, Nikolas järgmisena Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν δεν κάνω λάθος είχαμε κάνει μια πρώτη συζήτηση. Suur tänu, esimees. Ma arvan, et on äärmiselt kasulik seda teemat arutada. Me oleme seda varem arutanud. Meil toimus esmane mõttevahetus. Täna aga on meil ees raportööri poolt koostatud tekst. Kuid vaatamata sellele, et need ettepanekud on nüüd kirjalikult esitatud, leian ma, et me oleme väga libedal teel ma usun, et raportöör ise tajub ka neid vastuolusid ja püüab neid siluda. esiteks me räägime demokraatiast ja meie Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide roll. ma kasutaksin nüüd metafoori, ühte sümbolit, mis võib-olla oleks abiks meil edaspidise arutelu. täna Kreeka peaminister Äh, räägib äh, Kreeka presidendiga. ja on väga võimalik, et Kreekas äh, otsustatakse ennetähtaegsed valimised korraldada ja üks põhjuseks on, et parlamendi sotsialistliku fraktsiooni esindajad PASOK-i partei astub kas tagasi või lahkub sotsialistide fraktsioonist öeldes, et nad ei ole valmis hääletama äh, neid väga karme kasinusmeetmete programmi parlamendis, mis on neile esitatud äh, troika poolt. ja nad ei kavatse seda toetada, nad ei kavatse sellele oma jah-sõna anda. Nad mõistavad, mida on vaja teha, kuid nad ei suuda ennast sellele sundida. ja seega küsimus on, milline on Rahvusparlamendi roll valitseva partei roll, kui neil sunnitakse midagi peale. ja see on äh, fundamentaalse tähtsusega küsimus, kui tegemist on midagi keskse tähtsusega rahvusparlamentide, nad peavad vastutama riigi eelarve eest, see on hoob, see on instrument, äh, mille abil luua riigis jõukust, ja äh, kui me nüüd väidame, et need meetmed enam ei taga heaolu kasvu, siis peab Kreeka parlament esitama selle küsimuse ja ka teised parlamendid tegema sama. see muudab meie äh, arusaama opositsioonist ja valitsevatest parteidest, meie rahvusparlamentidest, sest rahvusparlamendid valitakse valimiste teel ja vastavate äh, valimisseaduste alusel ja nüüd on valitsusparteiga tegemist, kes ei suuda toetada seda, mida surutakse läbi Rahvusparlamendi ja ma usun, et meie raportöör on sellest teadlik. tegemist on äh, äh, sellise pealesunnitud manöövriga rahvusparlamentidele. ja see on äärmiselt oluline aspekt ja on selge, et inimesed võivad öelda, et kas on vaja äh, majanduse koordineerimist Euroopa tasandil. ma ütleksin jah ja,, kuid, kuid selle majanduse arengu kooskõlastamisel me peame lähtuma majanduse juhtimise põhimõtetest, meil on nüüd Euroopa poolaasta olemas. kuid asja tuum on selles, et meil on kriis ja selle põhjuseks on see, et stabiilsuse ja kasvupakt ei toiminud. ja kriisi lahendamiseks me peame nüüd karmistama stabiilsuse kasvupakti meetmeid. see ei tähenda seda, et me oleme selle ideoloogilistel põhjustel vastu. asi on selles, et me peame lõpetama sellise arengu ja kogu Euroopa poolaasta põhineb samal põhimõttel, põhi põhineb eelarve puudujäägi rangel kontrollimisel. ja ma arvan, et loomulikult äh, on vaja eelarvedistsipliini, kuid ma arvan, et see veelgi süvendab vastuolusid ja ei aita meil võidelda praeguse kriisiga. Te võite väita, et, et see on meie käsutuses olev nii-öelda tööriistakast ja ma tean, et raportöör on püüdnud igati head tööd teha, kuid see on siiski veel halb tulemus. Prevanche, ähm, äh, volinik on siin, vabandust, komisjon on siin, äh, kas te soovite, et komisjon ka midagi ütleks äh, või tahate ise lõpetada? aa ah, ei, Uudo soovib ka sõna, palun Uudo. suur aitäh ma olen tegelikult äh, oma kolleegi härra Gozesi pärast üsna mures, äh, ta nüüd kuulab ka mind väga hea, ma olen mures tema pärast sellepärast, et äh, inimesed, kes ei suuda unistada, jäävad sageli haigeks, see on täiesti meditsiiniline fakt, sellepärast et nii on tõestatud ja kui ta unistada ei suuda, siis ta jääb ükskord haigeks ta peab selle peale mõtlema. poliitilise allegooria võib ju kasutada, äh, aga mina ei taha siin keskenduda äh, kolleeg Swinburne'i poolt äh, esile tõstetud probleemidele. ma panin prillid ette, aga võib-olla peaksin üldse ära võtma eest et inimesi paremini näha. Kei, võib-olla te võiksite oma poliitilise ähm, partei seisukohti paremini selgitada, me ei saa lihtsalt aega maha võtta praegu, sest kui me seda teeme ja Euroopa poolaasta äh, Euroopa poolaasta laseme lihtsalt omasoodu minna ilma midagi konkreetset tegemata, siis see on vale lähenemine. Te peate oma fraktsiooni nimel selgitama seda, kas tegemist on programmiga, ähm, Eh, mis teie arvates õõnestab Euroopa Parlamendi õigusi või te peate ehm, selle uuele tasandile viima? me räägime siin uutest institutsionaalsetest ülesannetest, ehm, mis meil Euroopas eh, poole aastaga seotud on ja minu küsimus teile, Sharon, on selline, et eh, mida see kõik Euroopa Parlamendile tähendab, kuidas meie koda neid uusi pädevusi nüüd kasutada saab? Äh, kolleeg Goulart ütles siin samuti midagi, mis ei ole päris täpne. Ähm, me äh, ei liigu proua Perezi ettepanekute õiges suunas, me tõesti ei liigu õiges suunas ja me peame seda mõistma. Ähm, kui vaadata seda, millised on meie arutelud, siis me ei äh, avalda siin mingisuguseid saladusi, aga osa probleemidest, mis meil siin on, on ära toodud ka proua Wortmann kooli raportis on öeldud, kui oluline on institutsioonide vaheline kokkulepe ja loomulikult tuleb arvata, arvesse võtta ka parlamendi seisukohta Euroopa poolaasta küsimuses. ma ei hakka siin hinnanguid andma, aga äh, proua Karin ütles, et kui vaadata seadusandlikku paketti, siis vot see on koht, kus me sellega peame tegelema, aga seadusandlik pakett saab tegeleda ainult nende küsimustega, mis äh, kuuluvad selle seadusandliku paketi alla ja äh, proua Perez on öelnud äh, vägagi hästi välja selle, et paketi raames tegeletakse tegelikult rohkem, aga Euroopa kaks tuhat kakskümmend, majanduspoliitika suunised, majanduskasvu iga-aastane raport ja nii edasi. ehk siis seal all on väga palju muid asju ka siin ei ole ainult küsimuse all see, kuidas me hindame liikmesriikide mm, tegevust ja kuidas seda tegevust seirata äh,, ja kuidas äh, suunata nende eelarvemenetlusi. Euroopa Parlament äh, peab äh, institutsionaalset oma rolli mängima ja mm, proua Põus, te peate selle tege-, selle küsimusega tegelema. mina ei saa päris täpselt aru, kuidas see kõik siin toimib liberaalid ja Rahvapartei ei ole suutnud jõuda kokkuleppele selles küsimuses me ähm, peame äh, otsustama, mida nüüd teha, äh, kui me seda seal äh, kuus pakis ei tee, siis me peame mõtlema, kuidas seda lahendada. Ähm, me peame omapoolse panuse kuidagi edastama, me teeme seda kas seda kuuspaki raames või proua Peresi raporti raames ja kui me, me seda sellisel kahel viisil teha ei saa, siis äh, nähakse Euroopa Parlamenti äh, koguna, mis ei kasuta oma õigusi ja siis, äh, kui see realiseerub, siis realiseerub ka see, mida härra Lambert ütles. suur aitäh, Uudo, äh, ma vastaksin ka teie poolt esitatud küsimustele nüüd. ma arvan, et omaalgatuslikku raportit selles küsimuses me ei teeks, äh, kui me ei arvaks, et et me saame seda seadusandlikult lahendada niisiis kõik, mis majandusjuhtimise paketiga toimub, siis see kaasotsustusprotsess on nagunii kõigile väga keeruline ja parlament ei saa loomulikult kõike, mida ta soovib, ja nõukogu samamoodi mitte. see tähendab seda, et kompromissid mm, saavad olema nagunii. seetõttu ma arvan, et on väga palju, mille kallal veel tööd eh, tuleb jätkata Äh, raportöör on seda ka välja toonud, me oleme seda varem juba teinud äh, rahandusküsimuste dialoogi raames ja me jätkame seda kindlasti ka tulevikus. Bevanche äh, on praegu väga heal positsioonil, teadmaks, milliseid edusamme on parlamendis saavutatud juba tema juhtimise all ja tema eelkäija juhtimise all ja ma arvan, et me peaksime jätkama samal suunal. Bevanche, kas te soovite ka komisjoni seisukohta ära kuulata? härra Schulter. suur aitäh, proua esinaine. nagu te teate, siis komisjon on juba Lissaboni strateegia all olnud seisukohal, et riiklik ähm, riiklikud sidusrühmad ja äh, parlamendid ja loomulikult ka Euroopa Parlament ja nende osalus on ääretult olulised selleks, et strateegia oleks edukas ma saan olla nõus enamike asjadega, mida siin on mainitud. võib-olla soovite te kasutada oma emakeelt, ütleb kolleeg saalist mis puudutab läbirääkimisi seadusandliku paketi või selle kuuspaki osas, ei, eh, ma kasutan ikkagi inglise keelt, kuna ma kasutan seda iga päev. Eh, kuuspaki osas nõukogu, komisjon ja parlament on juba jõudnud kokkuleppele teatud küsimustes eh, ja näib, et on ühesuunas liikumine selles osas, mis puudutab eh, seda, et parlament eh, ka Euroopa poolaasta võtmeküsimustes oma sõna sekka saaks öelda, seda mainitud ka siin raportis, komisjon on eh, seisukohal, et Euroopa poolaasta kodifitseerimine on positiivne asi, Te kõik teate, et meil on olnud tehnilisi küsimusi sellega seoses, aga ma arvan, et me jagame parlamendi seisukohta sellele vaatamata, et kodifitseerimine on kasulik ma tahaksin rõhutada mõningaid neid kriitilisi noote, mis siin kõlanud on, eriti härra Lamberti poolt öeldud. kõigepealt Euroopa poolaasta, nagu siin teised on ka öelnud, on vastus kriisile selleks, et kriisist õppida. ja peamine õppetund on see, et me peame parandama oma majanduse järelevalvet selleks, et hästi toimida suuta ning majandusjärelevalve peamiseks eesmärgiks keskpikas ja pikas perspektiivis on kriiside ärahoidmine või haavat-, haavatavuse vähendamine kriisidesse sattumisel. Euroopa Parlamendil, Euroopa Liidul Äh, äh, on nüüd komisjoni poolt kokku pandud pakett ja seal on komisjoni poolt välja pakutud poliitilised suunised ja need on konkreetsemad kui parlamendipoolsed äh, suunised ja seetõttu me loodame, et rakendamine saab olema ka lihtsam. komisjon tegutseb loomulikult aluslepingute põhiselt äh, ja ma ei tea, mida siin taheti öelda, kasutati sõna diktaatorlus, ma ei tea, mida sellega öelda taheti, aga igal juhul Euroopa poolaasta on väga suur samm edasi. ja ma arvan, et me tervitame igasuguseid äh, ettepanekuid siin raportis. tegemist äh, on loomulikult seisukohtadega, mis äh, arenevad veel arutelude käigus majandusjuhtimise paketi osas. suur tänu ja nüüd saab sõna Bermanš suur tänu, suur tänu kõigile kolleegidele, kes äh, osalesid arutelus. tean, et tegemist on alles esimese etapiga. vastan lühidalt kõigile küsimustele, kuid kindlasti on võimalik siin veel nende küsimuste juurde tagasi tulla. tänan Philippe Lambert'i tema toetuse eest Euroopa poolaastale ja kui me jääme praeguse formuleeringu juurde, siis anname kõik pädevuse ECFIN-ile, Keskpangale ja rahandusministritele, kes juhivad investeeringuid, töökohtade loomist ja see ei ole see, mida me soovime. mis puudutab reformide küsimust tahaksin siiski juhtida teie tähelepanu sellele, et oleme liikuvas maailmas ja reformid on vajalikud. küsimus on selles, milliseid reforme me vajame. kas küsimus on lihtsalt kohustada kõik kuuekümne seitsme aastaselt pensionile minema või vähendada viieteist protsendi võrra pensione ja palku või on küsimus hariduse elukestva õppe finantseerimises, teadusuuringute finantseerimises, selleks et me saaksime endale tõesti jätkusuutliku majanduse. tean, et meie kojas oleme selles suhtes tihti kõhklevad, kui räägime reformidest. olen juba öelnud seda siin komisjonis ja ütlen veel kord, vaadake liikmesriikide eelarveid mis, milline osa on seal haridusele pühendatud? Lissaboni strateegia jooksul, kus keskenduti just haridusele selleks, et suurendada konkurentsivõimet, pooled liikmesriigid vähendasid haridusele tehtavaid kulutusi. härra Gozes, teid kutsuti siin üles unistama, toetan seda ettepanekut ja samuti kutsun üles teid vaatama neid ettepanekuid, mis teie ees on. ka teie enda poliitilise perekonna voliniku ettepanekuid. ja kutsun teid tagasi tulema arutelu juurde, mida me juba ammu hakkasime pidama. ja mis täna on uuesti aktuaalseks muutunud kui me piirdume ainult äh, majandusjuhtimise paketiga Euroopa poolaasta teemal, siis me ei saa seda mõjutada rohkem kui ainult eelarve järelevalve raames. tahaksin juhtida kolleegide tähelepanu kümnendale lõikele, kus me teeme ettepaneku kasutada Euroopa poolaastat muutes selle kasulikuks instrumendiks, mis teenib kogu Euroopa Liidu strateegiat. tahame, et komisjon majanduskasvu ülevaates tooks välja konkreetsed pikaajalises plaanis tehtavad investeerimisplaanid ja ettepanekud, kuidas vähendada Euroopa Liidu sisest majanduslikku tasakaalustamatust. ja vastusena Silvi Gularile leian, et seos majandusjuhtimise paketiga, sellele kõik juba mõtlevad, kuid siin on küsimus just majanduspoliitika koordineerimises ja meie koda on pikka aega püüdnud äh, rakendada Lissaboni strateegiat, leiutanud äh, G kolmekümne kolme, millest sai lõpuks G kolmkümmend üheksa, te teate, millest ma räägin, ja me oleme endiselt äh, majanduspoliitika koordineerimises lapsekingades ja meil on nüüd tänu Euroopa poolaastale võimalus edasi liikuda. kui komisjon räägib parlamendi rolli kodifitseerimisest, siis äh, ma ei ole sellega nõus, sest ähm, minu koduriigis on meil sellealane kogemus juba olemas ja kodifitseerimine puudutab ainult neid asju, mis juba eksisteerivad, kuid meil on vaja kaugemale minna, meil on vaja defineerida ja tunnustada sotsiaalpartnerite rolli, me ei ole sellest veel täna hommikul kahjuks rääkinud, riiklike parlamentide ja Euroopa Parlamendi rolli, kui me tahame, et Euroopa Liit läheks demokraatias kaugemale, kui me räägime majanduspoliitikast. lugupeetud proua esimees, need olid siis äh, mõned vastusekillud, mis ma tahtsin praegusel hetkel anda ja äh, proua Sviburnile vastuseks iga-aastane majanduskasvu ülevaade on tehniline instrument ja kui te vaatate, mida esimesel korral selle puhul ära tehti, see on samas ka väga poliitiline instrument, sest see ütleb väga radikaalselt, milline peaks olema majanduspoliitika ja siin on ka tehniline aspekt olemas, nii et jäägem nende kahe aspekti juurde ja vastavalt nendele kahele elemendile defineerigem ka oma positsioon. ja oluline on meelde tuletada ka, et kui komisjon räägib majandusjärelevalvest või mitmepoolsest järelevalvest, kui me muudkui ainult valvame ja kontrollime ja sanktsioneerime, siis me ei saa kunagi praegusest olukorrast välja rabeletud. komisjon peab lähtuma proaktiivsest tahtest ehitada Euroopa Liidu majandus, mis teeniks kodanikke. suur tänu võimaluse eest vastata kõigile küsimustele. suur tänu. suur tänu. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne teine juuni muudatusettepaneku läbivaatamine on kavandatud üheteistkümnendale juulile ja hääletus komisjonis on kavandatud üheksateistkümnendale septembrile, mis võimaldab põhiseaduskomisjonil esitada ka oma arvamus ja äh, loodame jõuda täiskogule oktoobris. aga Jean-Paul soovib sõna. jah, mis puudutab kalendrit, siis kas me ei võiks äh, muudatusettepanekute esitamist tähtaega edasi lükata, sest äh, see on muidu juba järgmisel nädalal kakskümmend, kahekümne teine juuni, ei, kahekümne seitsmes. minu paberil oli kirjas kakskümmend kaks. see tundub olema mõistlik ettepanek, küsimus nüüd raportöörile. Thank you. Well, if the latest we could muudatusettepanekute esitamise vii-, lõpptähtaeg oleks neljas juuli, aga see jätab meile vähe aega muudatusettepanekute esitamise tähtaja ja nende läbivaatamise vahel üheteistkümnendal juulil. kui see teile sobib, siis jääb rohkem aega muudatusettepanekute esitamiseks. Philipp, palun! Äh, see võib olla väikese äh, fraktsiooni esindus, kuid need on samad inimesed, kes tegelevad majandusjuhtimise paketiga ja ausalt öeldes meil kuluks paar nädalat, et äh, sellega toime tulla. seega vii-, neljas juuli, ütleb esinaine. ja see sobib. see muudatusettepaneku tähtaeg neljas juuli küsimus on, kas muudatusettepanekud esitada ainult inglise, prantsuse keeles? üheteistkümnendaks juuliks ei jõuta neid tõlkida. Okay, uh, that means we could then mis tähendab seda, et me võime muudatusettepanekuid arutada kolmekümne esimesel augustil. seega jääks aega ka nende tõlkimisele ja võib-olla ka neljanda juuli tähtaega pikendada neljateistkümnendale juulile. seega neliteist juuli muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, muudatusettepanekute arutelu pärast suvepuhkuse lõppu. arvestades ka seda, mis vahepeal toimub majanduse juhtimise paketi osas, millest võib-olla on kasu Pervanš, palun. ausalt öeldes viimane augusti nädal, ma tean, kogemusest ei ole üldse hea mõte, nii et ma kahjuks ei toeta seda ettepanekut. Werner. ma arvan, et ettepanek on suurepärane see tegemist ei ole õigustloova raportiga ja meil on prioriteet terve rea finantsturgu puudutada küsimustest ja Pervanš peaks sellega nõustuma. Frau Vorsitzende, es ist üblich in diesem Haus, dass man die äh, esinaine ja meie kojas on tavapärane, et nüüd, kui me läbi räägime, lepime kokku tähtaegade osas raportööriga, me teame, kui tekib probleeme ajakavaga, me võime seda teha teisel korral ja Pervanš võib teha oma uue ettepaneku. ma, tundub, et ma nõustun sellega. hetkel me võime öelda, et tähtaeg ei saa olema kahekümne teine juuni, vähemalt neljas juuli. ja siis me saadame laiali teate selle kohta, milline saab olema ajakava, kuidas toimuvad arutelud meie tavamenetluse järgi seega vähemalt neljas juuli muudatusettepanekute esitamise tähtajana, mis on hädavajalik, et me saaksime arvestada sellega ka, mis juhtub või ei juhtu majanduse juhtimise paketi aruteludel. proua esimees, ma arvan, et äh, neljas juuli sobib komisjoni liikmetele ja tahan, et äh, komisjoni liikmed saaksid panustada sellesse raportisse kuid kui te seate tähtajaks neljanda juuli, siis kolleegid tahavad esitada muudatusettepanekuid kõikides keeltes ja meil ei ole neid võimalik äh, komisjonis läbi vaadata enne suvepuhkust. nii et sellisel juhul võime kõik selle asja edasi lükata, et muudatusettepanekuid läbi vaadata pärast suvepuhkust. ja sellisel juhul palun teil mitte seda teha kolmekümne esimesel augustil, sest mina ei ole siis siin, kolleegid ei ole siin. ja tavaliselt kolmekümne esimese augusti koosolekud jäävad üldse ära. En clair, vous, vous pouvez même aller au-delà du, du me võime isegi muudatusettepanekute esitamise kaugemale lükata kui neljas juuli, kuid ähm, küsimus on siis läbivaatamises ja ma ei saa seda teha kindlasti enne esimest, kolmekümne esimest augustit. nii võib tõesti juhtuda. ma arvan, et on õige, et lükkame muudatusettepaneku esimest tähtaega edasi, see on hädavajalik. kui me peame ka ülejäänud avakava muutma, siis olgu, aga ma soovitan komisjoni liikmetel arvestades sellega, et päevakorras on juba olulist põhipunkti kolmekümne esimese augusti koosolekul. seega meil on vaja oluliselt palju komisjoni liikmeid kohal olla, kes on puhkuselt tagasi tulnud. ja nüüd e, jätkame e, nende tähtaegade arutamisega, kuid muudatusettepanekud, esimese tähtaeg on edasi lükatud neljandale juulile ja muretseme ülejäänud kuupäevade pärast hiljem. nüüd alustame hääletusega, kuid me pole teinud veel juhataja teadaandeid ja nüüd ma pean juhataja teadaanded esitama. kõigepealt ma tahaksin teid teavitada ICSD osas. olukord tundub takerdunud nõukogus ja on vähe lootust, et olukord muutuks lähitulevikus. Olle Schmidt, meie raportöör keda toetavad enamik variraportööre, on otsustanud panna see hääletusele juuli täiskogul, mis tähendab seda, et ta ei looda esimese lugemisega äh, lõpule jõuda. Äh, me läheme tavamenetlusse, see avab võimaluse teisele lugemisele ma pean teid teavitama ka teistest trialoogidest, majanduse juhtimise trialoog täna toimub viimane kolmepoolne kohtumine, on saavutatud edu mitmetes küsimustes, kuid on ka neid küsimusi, mis vajavad täiendavaid arutelusid. kuus äh, dokumenti on tingimuslikult pandud hääletusele järgmisel nädalal äh, juuni täiskogul. lühikeseks müütmise teemal toimus kolmepoolne kohtumine eelmisel nädalal, saavutati teatud edu ja käesoleval nädalal toimub veel üks kolmepoolne kohtumine, mille kohta koostatakse aruanne Äh, äh, rahandusküsimuste äh, küsimus, mis on tingimuslikult ajastatud kahekümnendal juunile, lükatakse edasi kahekümnendal juunil toimub Luksemburgis ECOFIN-i koosolek, mis on terve päeva koosolek teile teadaolevatel põhjustel, kuid selle dialoogi tähtpäeva paikapanemisel me ei olnud sellest teadlikud, seega me teavitame teid uuest kuupäevast. ja lõpetuseks paar sõna ajastamise kohta ja nende tähtaegade kohta, millesse me sattusime seoses Euroopa Keskpanga uue äh, presidendi ametisse nimetuse. me peame hääletama enne ülemkogu juunis ja seetõttu komisjonis toimub hääletus täna selleks, et esitada see täiskogule vajalike muudatustega. ja mitte esimest korda me oleme sattunud sellesse ebameeldivasse olukorda, kus toimus äh, rühma arutelu ja siis suletud ukse taga arutelu ja siis hääletus järgmisel päeval ja ma palun, et sekretäriaat edaspidi taolist ajastamist tulevikus väldiks. ma teen selle avalduse täna sest see ei puuduta konkreetset kandidaati, sest kui me tulevikus paremini ajakava paika paneme, siis me võime öelda, et see ei ole kandidaadi süül, vaid meie arutelude ajastamise süül, et meil ei ole piisavalt aega ja paljud raportid lükatakse edasi. ma olen teadlik, et äh, see äh, kaks korda härra Hökmart koos oma raportiga on sattunud selle ohvriks ja oleme tulevikus ettevaatlikumad, et selline raport ei satuks kuulamise järele. ma ei kavatsenud avada arutelu nendes küsimuses, aga Werner soovib sõna. härra Langen, kas te andsite märku oma sõnasoovist? Silvi. lühidalt, Sharon, ma mõistan suurepäraselt, härra Trichet on järgmisel nädalal kindel, kinni, aga kriisi tõttu, kui te leiaksite kuupäeva enne suvepuhkuste aega, oleks hea, on oluline, et me arutaksime Kreeka küsimust Euroopa Keskpanga äh, presidendi kohalolekul. ma loodan, et selline on kavatsus, me ei lükka seda pikalt edasi, me peame midagi korraldama enne suvepuhkuste algust. ja kui nüüd tohib, siis lähme edasi päevakorra üheksanda punkti juurde, hääletus Euroopa Keskpanga presidendi nimetamise küsimuses äh, ja meil on kaks alternatiivi esitatud. me võime hääletada seda äh, komisjonis või salajase hääletuse viima läbi, keegi ei ole taotlenud salajast hääletust, seega me võime kasutada oma tavamenetlust alternatiiv üks, kes on poolt. kes on vastu? kaks vastu, erapooletud. neli erapooletut. lõige kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. volitused üks kuni neli koos, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid A kuni C koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja elektrooniline hääletus muudetud teksti kohta. hääletus algab. ei ole veel alanud kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. kolmkümmend kolm poolt, kaks vastu, neli erapooletut. suur tänu. järgmisena läheme hääletuse juurde kindlustuse tagamise skeemid. raportöör on Peeter Skinner. kas kõik on hääletamiseks valmis? muudatusettepanek neliteist, kes on poolt?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 vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO äh, lõige kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst suulise muudatusettepanekuga härra Sven Kiigoldilt. kõigepealt suuline muudatusettepanek poolt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 see langeb ära, kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F eh, suulise muudatusettepanekuga ja osade kaupa hääletusega niisiis, suuline muudatusettepanekut Äh, tahab lisada sõnad or scheme, äh, hääletame kõigepealt suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu. Ähm, palun näidake uuesti, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. ja nüüd osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud. IMCO kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, IMCO neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu ma pean selle elektrooniliselt üle kontrollima. muudatusettepanek seitsekümmend üks. avame hääletuse. hääletus on avatud. vastu on võetud äh, kakskümmend üks poolt, seitseteist vastu häält. Äh, seitsekümmend viis on ühilduv, äh, seitsekümmend viis poolt. see on suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, volitus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, volitus kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, volitus kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, volitus neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, volitus viis poolt, eh, volitus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, volitus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjendus A, eh, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjendus D, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, põhjendus ei, muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse poolt, see on suuline muudatusettepanek, poolt siis, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, kompromiss L poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjendus H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjendus J poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, eh, muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame elektrooniliselt eh, lõpphääletusel eh, teksti muudetud kujul, hääletamine algas. kas kõik on hääletanud? ja hääletamine on nüüd lõppenud. Äh, kolmkümmend seitse poolthäält, äh, üks inimene jäi erapooletuks. Äh, palju õnne Piiterile! meil ei ole muid äh, päevakorrapunkte päevakorras, järgmine koosolek toimub esmaspäeval, kahekümnendal juunil kell kolm ja siis äh, teisipäeval, kahekümne esimesel juunil alates kella üheksast kohtume ja siis saame kokku veel ka kell äh, kolm pealelõunal. Werner, siin on natukene lärmakaks läinud, kas te soovisite sõna? härra Langen soovib sõna saada proua esinaine, muude küsimuste all oli mul äh, üks märkus tuletusinstrumentide dokumendi osas, mille me üheselt vastu võtsime. Äh, härra Kaitner USA-s saatis äh, kirja Ungari rahandusministrile ja mina sain sellest koopia ja ta ütleb, et meil peaks olema ühtne reeglistik selles küsimuses ja ta ütles, et G kahekümne resolutsioon Pittsburghis hõlmab kõiki tuletusinstrumente. aga eh, tegelikult hõlmab ta ainult eh, börsiväliseid tuletusinstrumente. ja kui te lubate, siis ma saadan talle kirja vastu sellel teemal äh, Äh, ma arvan, et tegemist on äh, hämmastava menetlusega. USA finantsminister sekkub äh, läbirääkimiste keskel sellesse teemasse, ta mainib G kahekümne otsust, mis tegelikult ei ole õige. ma ei tea, millised kavatsused tal on, aga mina ei saa aru sellest, kuidas läbirääkimistel peaksime me keskenduma ainult börsivälistele instrumentidele. suur aitäh! suur aitäh ja vabandan, et ma sind algselt ei märganud, aitäh veel kord ja nüüd on kohtumine lõppenud.